Dear colleagues, dear ladies. kallid kolleegid, kallid daamid ja härrad. paluksin teie tähelepanu. me jätkame täiskogu tööd. nüüd lähen üle ungari keelele. tere õhtust kõigile ning nüüd on eh, eesistuja segaduses, nagu ta ütleb. järgmine päevakorrapunkt on härra Bernd Berntseri raport, mis puudutab energiatõhususe tegevuskava. ja kohe annaksingi sõna meie raportöörile Hela Bensonile. Teil on neli minutit. Thank you, yes, Mr Chairman. aitäh. Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks saavutada kahekümne protsendine energiatõhusus aastaks kaks tuhat kakskümmend selle eesmärgi saavutamine võib osutuda aga väga keeruliseks, me võime saavutada äh, palju väiksema eesmärgi kuskil, kuskil kümme protsenti samas on jällegi keskkonna, majandus ja sotsiaalargumendid, mis äh, äh, propageeriksid suuremat energiatõhusust, me peame vähendama oma energiakasutust. sellega kaasneksid majanduslikud hüved, rahalised hüved ning me saaksime Eh, iga majapidamine saaks säästa kuni tuhat eurot aastas. Euroopa, ma eh, eh, tahan öelda, et USA ja Hiina investeerivad sellesse sektorisse igal aastal väga palju, Hiina on pakkunud olulisi toetusi USA-s, on olemas ka väga head raamtingimused, samas olukord Euroopas on hoopis teistsugune. liiga vähe on rõhutatud innovatsiooni. me peame keskenduma konkreetsetele valdkondadele me peame seadma oma poliitikatele eesmärgid. me soovime jätta oma järglastele parema maailma kui see, mille meie pärisime, me tahame luua töökohti, suurendada oma konkurentsivõimet. me võiksime luua uusi töökohti näiteks VKE-de sektoris Euroopa energiatõhususe tegevuskava kolm tasandit on riiklikud tegevuskavad, ettevõtted, nüüd kõneldes riiklikust, riiklikest tegevuskavadest, need ei ole olnud väga tõhusad, aga neil on väga suur potentsiaal, me peame neid tegevuskavasid parandama ning komisjon peab tugevdama nende öö, kavade kasutamist kui need tegevuskavad ei ole piisavalt ambitsioonikad, siis peaks komisjon nad tagasi lükkama. ma arvan, et niimoodi saaksime me pakkuda kodanikele suuremat turvalisust, samuti peaksime hoolitsema selle eest, et liikmesriigid oleksid sõltumatud oma tegevuses, nad peavad ise oma otsused langetama. nüüd ehitustööstus. jällegi ka selles sektoris on väga suur potentsiaal, mida tuleks ära kasutada me peame keskenduma energiasäästule. toodete poliitika osas tuleks paika panna standardid ning samuti märgistamisstandardid on siin kontekstis väga olulised, meil on vaja innovatsiooni. meil on vaja ehituspoliitikat. see on väga oluline, me peame vaatama, Äh, äh, sellele ka energiapoliitika kontekstis, selles sektoris oleks võimalik saavutada ligemale neljakümne protsendist säästu. mina usun kindlalt, et need valdkonnad on samuti olulised konkurentsivõime ning innovatsiooni aspektist pikemas perspektiivis. seetõttu soovitame me, et äh, kasutatakse finantsvahendeid selleks, et soodustada energiatõhusust. olemas on terve rida erinevaid mudeleid. nüüd tuleb meile otsustada, äh, milline see finantsvahend peaks olema. on äärmiselt oluline, et me keskendume oma jõupingutused äh, nendele valdkondadele, mis on Euroopa tööstuse jaoks olulised. aitäh! ja nüüd saab sõna volinik äh, härra Oettinger. volinik, teil on sõna president, lugupeetud äh, saadikud. ma olen kohtunud Keskkonnakomisjoni, Tööstuskomisjoni ja Regionaalpoliitika komisjoniga. ma olen väga tänulik kõigile nendele komisjonidele väga tõhusate arutelude eest, mis on toimunud härra äh, Bensoni raporti üles, mis puudutab siis energiategusu, tõhususe tegevuskava. ma tahaksin tänada härra Bensonit ja kõiki teisi liikmeid, kes on selle äh, teemaga juba väga kaua ja väga pädevalt tegelenud. Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgi kakskümmend protsenti vähe, parandada energiatõhusust, need eesmärgid puudutavad ka energiatõhusust, taastuvenergia kasutamist niisiis, kui äh, me teeme nüüd inventuuri selles osas, mis me oleme saavutanud, siis CO2 heitmete vähendamisel on meil olnud edusammud head, samuti taastuvenergia osas, aga energiasäästu osas oleme me veel endiselt pika tee alguses. ja kui me otsustavalt ei tegutse, siis me ebaõnnestume. see tähendab seda, et parlament, nõukogu ja kõik Euroopa institutsioonid peavad täitma väga olulisi ülesandeid. pärast kriisi on selge, et meil ei ole enam võimalik realistlikult saavutada kahekümne protsendist energiatõhusust, enamik inimesi räägib kuskil kaheksast kuni kümnest protsendist. mulle tegelikult eriti ei meeldi see termin energiatõhusus, väljaspool parlamenti ja Euroopa institutsioone keegi ei tea tegelikult, millest me räägime, kui te küsite naabritelt, küsite oma sõpradelt, pereliikmetelt, kas nad oled, on midagi kuulnud energiasäästust, siis nad on kõik kuulnud, aga energiatõhususest asi on selles, et äh, selles seatud eesmärgi puhul ei ole meil piisavat definitsiooni selle kohta, mida me tegelikult tahame saavutada. me oleme hinnanud seda, kui palju me tarbisime energiat aastal kaks tuhat viis, me tegime seda, sellele hinnangule kahe tuhande seitsmendal aastal lida, lisasime Rumeenia ja Bulgaaria andmed, see on lähtepunkt, jah, lähtepunkt on teada saada, kui palju me tarbime niisiis äh, seejärel oleme me teinud terve rea prognoose, äh, me oleme prognoosinud, et energia tarbimine kasvab ja siis oleme maha arvutanud, maha arvanud kakskümmend protsenti kui meil ei oleks energiatõhusust, kas siis me ei saaks üleüldse nõudlust kasvada, ma ei usu. Äh, vaadakem asja faktidele silma, äh, autode arv kasvab, majad muutuvad järjest suuremaks, tööstustootmine kasvab aga siiamaani ei ole meil objektiivset äh, ülevaadet tulevastest väljavaadetest. kakskümmend protsenti kui paljust, mitte keegi ei oska seda öelda. ma pean isiklikult äh, ütlema, et ma olen seadnud kahtluse alla mõned prognoosid või mõned arvud, mis on esitatud. mõned Euroopa Liidu asutajaliikmed on Äh, teatanud, et energianõu-, nõudlus energia järele pidevalt kasvab ning nad on teinud ettepaneku, et seda äh, kahe, miinus kahekümnenda protsendi, äh, protsendist eesmärk on võimalik saavutada kiiresti, see ei ole võimalik, meil on vaja konkreetseid arve, me peame kavandama tulemusid, väljavaated ja loodame, et meil õnnestub seda veebruarikuuks teha. me loodame, et riigi ja valitsusjuhid suhtuvad sellesse küsimusse sama tõsiselt, nagu nad on seda teinud enne kriisi me, meil on täna vaja siduvaid eesmärke, aga näib, et liikmesriigid ei toeta sellist lähenemist. Euroopa Parlament võib nõuda siduvaid eesmärke, aga liikmesriigid soovivad tegutseda vabatahtlikkuse alusel. kaks-kolm aastat tagasi langetati otsus, et võetakse vastu siduvad eesmärgid, aga ometigi oleme me sellest eh, veel väga kaugel niisiis, äh, mida me peame tegema, me peame paika panema, milline on meie prognoos aastast kaks tuhat kakskümmend ilma energiatõhususeta ja siis peame sealt maha arvama lihtsalt kakskümmend protsenti. niisiis, äh, küsimus on selles, mida me kõigepealt peaksime tegema. kõigepealt me peaksime vaatama munitsipaalhoonete probleemi äh, elu, töö ja tootmistingimusi, olemasolevad hooned on peamiseks probleemiks Äh, avaliku sektori omanikud, regionaalsed ametiasutused, äh, avalikus sektoris hoonete omanikud peavad kõigepealt pöörama tähelepanu energiatõhususele, siis on meil vaja struktuuriprogramme Euroopa Liidu tasandil, äh, erinevate riikide ja erinevates riikides me oleme äh, näinud, kuidas on võetud kasutusele programme hoonete renoveerimiseks, võib-olla me peaksime kõik need programmid liitma. võib-olla on kätte jõudnud aeg, et me Äh, pöörame võib-olla liiga, pisut vähem tähelepanu igasuguste ümbersõiduteede ehitamisele ja pöörame rohkem tähelepanu hoonete energiatõhususele. see peaks olema peamine prioriteet Euroopa Liidu ees järgmisel eela-, eelarveperioodil. samuti tuleb pöörata tähelepanu transpordile, on ütlematagi selge, et ka seal tuleb energiat sää-, säästa samm, mõnedes liikmesriikides on äh, viissada autot tuhande inimese kohta mõne, mõnedes paikades on neid äh, vähem, nii et, et me peaksime püüdma selliseid näitajaid ühtlustada. aga me ei saa loota, et Saksamaal oleks tuhande elaniku kohta sada autot, pigem teised riigid jõuavad Saksamaa tasemele järele, see tähendab, et meil on vaja suuremat energiatõhusust ka transpordi varras. ja loomulikult peab tähelepanu pöörama ka tootmissektorile ja siis ka energeetikasektorile loomulikult. kõige olulisemaks küsimuseks on just nimelt igasuguste eesmärkide siduv iseloom. energianõukogus mõned nädalad tagasi me arutasime äh, mitteametliku lõunasöögi käigus seda asja. ma võin teile öelda, et liikmesriigid ja nende energiaministrid on väga, vägagi teadlikud äh, kogu energiatõhususe temaatikast, aga nad ei ole veel valmis siduvaid eesmärke vastu võtma ma tahaksin lisada, et äh, kui äh, vaatame näiteks sellist uut liikmesriiki nagu Poolat, siis miinus kakskümmend protsenti on äh, või võtame näiteks Saksamaa, Austria, Itaalia juba vana liikmesriigi. kuidas me saame oodata, et need riigid lepivad kolmekümne protsendise kärpega selleks, et Poola saaks, Poolas saaksid inimesed osta uusi autosid ja investeerida tööstusesse rohkem. teisisõnu, ma arvan, et meil on vaja väga palju kaubelda ja läbi rääkida, kui me hakkame mingisuguseid kärpeid transpordi- ja tööstussektoris tegema. ma tahaksin tänada raportööri tema raporti eest, ma kasutan seda oma tööst, neljandal veebruaril Euroopa Liidu Nõukogu käsitleb seda küsimust, me üritame leida siis ühist positsiooni liikmesriikide valitsuste vahel, seejärel tuleme välja juba konkreetsete ettepanekutega, kus toome välja siis viisid, kuidas energiatõhusust saab paremini planeerida ja need ettepanekud esitame ka Euroopa Parlamendile. ning järgmisel kevadel ja suvel on meil kindlasti palju aega kõnelda nendest asjadest, sealhulgas ka siis nende meetmete siduvusest võib-olla äh, lähimuspõhimõtte äh, tõttu oleks kõige, kõige parem läheneda asjale kahetasandiliselt. me kutsume liikmesriike üles tulema välja iga-aastaste energiatõhususe tegevuskavadega, kus on konkreetsed eesmärgid igaks aastaks. aga me ei saa tõesti vähendada aastaks kaks tuhat kakskümmend, saavutada seda kahekümne protsendi eesmärki aastaks kaks tuhat kakskümmend. me peame oma seisukohad üle vaatama, aga ma tänan teid sellest, mida te olete teinud. suur tänu, härra volinik. järgmisena saab sõna, saavad sõna komisjonide esindajad, kõigepealt härra Liise keskkonnakomisjoni nimel. Teil on poolteist minutit. suur tänu, härra president. härra volinik, daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin ma ära märkida, et ma olen raportöör, mitte keskkonnakomisjoni esimees. seetõttu tahaksin ma tänada härra Bensonit hea töö ja koostöö eest tema visandas energiatõhususe tegevuskava Euroopa Liidus, mis läbi me saame vähendada ka oma sõltuvust energ-, energia impordist. seeläbi saame me luua Euroopas uusi töökohti ja investeeringud ei voola välja Venemaale, Lähis-Idasse või muudesse maailma piirkondadesse, vaid jäävad Euroopasse. keskkonnakomisjon võttis vastu kõigehõlmava raporti selles küsimuses. me olime üsna ambitsioonikad selles raportis, ma tooksin välja kaks aspekti, kõigepealt üks, mida teiegi, härra volinik, mainisite. me soovime, et Euroopa Komisjon paneks energiatõhususe valdkonnas paika pikemaajalised eesmärgid, meie mainisime siin aastat kaks tuhat viiskümmend. teiseks, definitsioonid, see on väga keeruline valdkond meil on tarvis vaadata siin energianõrg-, nõudluse taset, meil on olemas äh, ka, ka vastav statistika näiteks energianõudlus äh, ühe äh, ühiku kohta. seda on tarvis, et edasi minna ka tulevastel aastatel, suur tänu. suur tänu! nüüd regionaalarengu komisjoni esindaja proua Popinska, poolteist minutit. E, härra president, härra volinik, daamid ja härrad, energiatõhusus on üks peamisi väljakutseid, mis Euroopa Liidu ees seisab ka järgmisel kümnel aastal. see on oluline osa meie energiastrateegiast. me peame tagama, et energiast Euroopa Komisjoni energiastrateegia eesmärgid liikmesriikide poolt ka ellu rakendataks. selleks on aga vaja lahendada terve rida probleeme. meil on endiselt keeruline mõõta energiatõhusust. praegusel hetkel on meie ees prognoosid ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga ei oleks mõttekas vastu võtta siduvaid eesmärke nende prognooside põhjal, sest tegelikult me ju tulevikku ette ennustada ei oska. niisiis oleks tarvis välja töötada uuem ja tõhusam tehnoloogia, mis läbi me saame ka oma eesmärgid ellu rakendada. samuti tuleb arvesse võtta regioonide vahelisi erinevusi. energia, energia tarbimine Kopenhaagenis erineb energia tarbimisest Ida-Poolas ühtset mudelit ei ole ja plaanid peavad vastama reaalsusele. energiatõhususe poliitika ellurakendamine on kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ülesanne, seetõttu peavad liikmesriigid koordineerima oma tegevust kohalike omavalitsustega, muidu tekib liig-, liigselt bürokraatiat, mis tekitab meie regioonidele ja kodanikele lisakulusid kui me, kui meil ei ole mitmetasandilist äh, juhtimist äh, ja piisavalt ressursse, kukub see programm läbi. suur tänu. Herbert Roil. Herbert Roil. ja seda Rahvapartei fraktsiooni nimel kaks minutit. härra president, austatud volinik, daamid ja härrad minagi sooviksin tänada kõiki, kes selle raporti kallal tööd on teinud, eriti härra Bensonit. mina puudutaksin oma kõnes kahte aspekti. me ju kõik nõustume sellega, et energiatõhusus ehk siis energia ökonoomne kasutamine on kõige parem lahendus. küsimus on siin selles, kuidas neid eesmärke saavutada. miks tuleme me siin Euroopa Parlamendis pidevalt välja küll objektiivsete numbritega, aga oma eesmärke me pole saavutanud. millises majandusvaldkonnas oleme me oma energiatõhususe eesmärgid saavutanud? ma arvan, et et tööstussektorid, mis on energiatõhusad, on seda ainult seetõttu, et see on neile majanduslikult kasulik. me peame tagama, et Äh, energiat, äh, energiatõhusus tasub ära ja siis, kui inimesed seda näevad, mu-, tegutsevad nad ka vastavalt. igasuguse eesmärgiga peavad kaasas käima ka stiim-, stiimulid. teiseks, härra volinik selgitas väga hästi definitsioonide probleemi. energiatõhususe definitsioon erineb suuresti liikmesriigiti ka vastavalt geograafilistele tingimustele. seega, kuidas me saaksime välja tulla ühtse siduva numbriga, eesmärgiga energiapoliitikas? ma arvan, et me peaksime hülgama oma mõningad äh, mineviku arusaamad ühtsetest siduvatest eesmärkidest, sest ilmselgelt ei ole need toiminud. ma arvan, et nüüd peaksime me valima uue tee, diferentseeritud lähenemise, mis läbi saame me võtta arvesse ka liikmesriikide eripärasid. oluline on meie tegevuse tulemus, mitte see, et me ei võta arvesse liikmesriikide eripärasid. suur tänu! härra Svoboda lehvitas sinist kaarti. kas te soovite esitada küsimuse? jah, mul on küsimus kolleeg Roilile. võib-olla võiks tulevikus siduvaid eesmärke paika panna diferentseeritult. peaks olema ju võimalik saavutada diferentseeritud ja siduvad eesmärgid, võib-olla võiksime me välja töötada mingisuguse uue lähenemise, kus võetakse arvesse ka geograafilisi ja regionaalseid eripärasid, aga need eesmärgid oleks ikkagi siduvad. suur tänu, härra Svoboda! härra Roil ma olen vägagi valmis teiega läbi rääkima selle üle, kuidas me su-, suudaksime paika panna diferentseeritud siduvad eesmärgid. ma nõustun teiega, aga, aga ma lihtsalt kõnelesin, võttes arvesse praegust olukorda. ma ei toeta eriti suure hulga siduvate eesmärkide paikapanemist, ma soovin lihtsalt edasi rääkida samm-sammult, võib-olla see oleks alternatiivne lahendus suur tänu, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Tomson, kaks minutit. suur tänu, president, volinik, kolleegid. lubage mul kõigepealt tänada Bent Bensonit ja teisi kolleege suurepärase koostöö eest, selle raporti ettevalmistamisel me jõudsime kokkuleppele mitmes punktis ja me oleme päris palju ära teinud selleks, et Euroopa Liidu energiatõhususe eesmärke saavutada, aga kui me räägime siduvatest eesmärkidest, siis me kokkuleppele pole jõudnud. arvan, et meie äh, eesmärk peaks olema vähemalt kakskümmend protsenti tõsta energiatõhusust, sest energiatõhususe tõstmine aitab luua töökohti, rohelisi töökohti, aga selleks on vaja siduvaid eesmärke liikmesriikidele me näeme mitmetes valdkondades, et Euroopa Liidul on küll eesmärke ja soovitusi, aga need ei ole siduvad ja seetõttu nendeni ka ei jõuta. aga siduvatel eesmärkidel on oma mõju. see peaks puudutama ka suuremat energiatõhusust. me peame tarnekindluse eest hoolitsema, me peame vähendama CO2 heiteid, ning samas soovime ka, et kodanikud maksaksid energia eest vähem. see aitaks vähendada energiavaesust, seda, et inimesed ei, ei suuda energia tarbimise eest maksta. energiaarved on liiga suured, aga meil on väga palju veel enne, enne ära teha, kui me saame tõesti elektriarveid vähendada kõik need küsimused äh, mõjutavad inimeste tervist, elutingimusi, seetõttu tuleb midagi ette võtta seoses energiavaesusega iseäranis rääkides eratarbijatest. ja ma loodan, et homme saab Bent Bensoni raport ka selles küsimuses toetuse osaliseks. suur tänu ja nüüd saab liberaaldemokraatide nimel proua Hall. ma soovin tunnustust avaldada härra Bensonile, kes töötas väga palju selle raporti kallal, ta tegi väga head koostööd kolleegidega, ta suutis erinevad positsioonid ühendada ja äh, tahaksin öelda, et energiatõhusus on seotud mitmete valdkondadega. Cancuni kliimamuutuste konverents tuletab meelde, kui palju on vaja veel ära teha ja energiatõhusus on kõige lihtsam viis saavutada kasvuhoonegaaside vähendamist kahekümne protsendi võrra. teiseks, eelmisel nädalal käisin liberaal kolleegi, liberaalist kolleegidega Zagrebis ja mulle öeldi, et Horvaatia impordib viiskümmend protsenti oma energiast ja kasutab tegelikult kaks korda rohkem energiat, kui tegelikult võiks kasutada. energia on Lissaboni lepingu järgi äh, teema, mis äh, jääb jagatud pädevuse alla ja samas peab meil ka jagatud vastutus olema. energia puudutab äh, kõige valusamalt või energiapuudus ja energiakallidus puudutab kõige valusamalt vaesemaid inimesi, kes elavad halvasti isoleeritud äh, hoonetes ja võib-olla aitab energiatõhususe tõstmine ka töökohtade loomisele kaasa just ähm, kohalikul tasandil. seetõttu me peame mõistma et, et äh, kahekümneprotsendiline energiatõhususe tõusmine, tõstmine on tegelikult üks osa meie energiategevuskavast ja nii nagu volinik ka ütles, me oleme saavutanud ainult üheksaprotsendilise tõstmise tõ,, tõhususe tõstmise, rääkides kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgist. me oleks pidanud juba kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võtma siduvad eesmärgid, aga kuna seda pole tehtud, siis tuleb nüüd reageerida ja leida võimalused eesmärkide siduvaks muutmiseks, seetõttu huvitab mind, mida valmistab komisjon ette järgmiseks aastaks, et meil peab olema siduv energiat säästmise eesmärk, sest äh, vastasel korral kõik, mis me teeme majand-, majanduses või, äh, või kliimamuutuste vastases võitluses, ei oma mõtet. suur tänu ja nüüd kolleeg Jadot. suur tänu. kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri töösaavutuse eest, tõesti kvaliteetne töö ja loodame, et äh, seda raportit, nii nagu ITRES seda ka, see ka vastu võeti, toetatakse homme. tõesti, tegemist on äh, nii-öelda tohutu potentsiaaliga, mis peitub energiatõhususes. kui me tõesti suudaksime ähm, oma ülemeelikut raiskamist kahekümne protsendi võrra vähendada, siis saaksime äh, igast perekonnast tuhat eurot aastas kokku hoida ja ähm, parandama energiapoliitikat kahekümneprotsendiline energiatõhususe tõstmine, see tähendab muide viiteist Nabucco torujuhet. Prorail ütles, et ähm, ilmselt meil see ei õnnestu, kui me, me, me peame äh, mõtlema, kuidas me oleme igal aastal või kuidas me saame igal aastal äh, kokku hoida energiat. meil on olemas ökodisaini äh, direktiiv, meil on äh, ökoloogiliste autode, elektriautode direktiiv ja nii edasi, aga sellest ei piisa. ma ei ole siin niisama sõna võtnud, kui te räägite energiatõhususe tõstmisest, siis äh, te jääte teoreetiliseks, muide energia kliimapakett on väga selge, ta ütleb et, et kakskümmend protsenti tuleb vähendada energiatarbimist võrreldes alusväärtustega ja meil on olemas statistika, me teame, et tuleb nüüd tagasi pöörduda energia kliimapaketi juurde. Te räägite, et meil ei ole siduvaid eesmärke, aga taastuvenergia eesmärgid on meil olemas. alles mõni päev tagasi räägiti Cancunis siduvate eesmärkide vajadusest ja nüüd äh, järgime nagu ameeriklasi ja hiinlasi ja, ja, ja alustame vabatahtlikust lähenemisest. me tahaksime siiski, äh, me tahaksime ka äh, hoonete energiatõhusust tõsta, see on jällegi üks suur võimalus, me peaksime renoveerimisega palju rohkem ära tegema, kodanikud täna kannatavad külma, maksavad kalleid elektriarveid, aga kui Euroopa ükskord kriisist väl-, välja tuleb, siis muutub rahvusvaheline energia hind veelgi kallimaks, seetõttu tuleb väga kiirelt reageerida ja ma tahaksin öelda, et, et pange südamelega Van Rompuyle, et neljandal veebruaril võetaks vastu korralik energia tõhususe töökava, tänan. aitäh. nüüd annan sõna härra Šimanskile üheks minutiks. aitäh, president, volinik ma tahaksin väga tänada raportööri konstruktiivse ja avatud koostöö eest selle raporti koostamisel. oma sõnavõtus tahaksin keskenduda ühele asjale siduvate eesmärkide kasutusele võtmine energiatõhususe vallas ei ole meie fraktsioonile vastuvõetav meil ei ole võrreldavaid näitajaid, meil ei ole piisavaid meetmeid. eesmärgiks peaks olema äh, see, et iga liikmesriik ise paneb oma eesmärgid vastusest äh, paika, sellepärast et liikmesriigid on ju väga erinevad, samuti peame meeles pidama seda, mida liikmesriigid on siiani saavutanud. Poola näiteks on parandanud oma energiatõhusust viiekümne protsendi võrra aga ometigi on energiatõhususe tase Euroopa keskmisega võrreldes siiski veel äh, kehv. kui me kõikides riikides võtame äh, ühe ja sama siduma eesmärgi, siis see oleks ju kahjulik. aitäh. ja nüüd äh, saab sõna proua Mattias kuue fraktsiooni nimel, teil on kaks minutit aitäh, president, kõigepealt tahaksin ma öelda, et minu arvates on tegemist väga õigeaegse äh, kavaga vaadata uuesti läbi meie energiapoliitika, energiatõhususpoliitika on äärmiselt oluline väga mitmetes sek-, sektorites energiasääst, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, transport, kõik need valdkonnad ja veel paljud teised sektorid on seotud on äärmiselt oluline, et me oma poliitikaid kooskõlastame, sellepärast et muidu me ei suuda oma eesmärki saavutada. energiatõhusus on tõesti väga oluline, see aitab võidelda kliimamuutustega, samuti vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ei ole mingit vabandust, äh, mida kasutada äh, energiatõhususe vallas mitte tegemise, tegutsemise õigustamiseks. ma tahaksin peatuda mõnel asjal, mis minu arvates on selle arutelu kontekstis eriti oluline. kõigepealt on äärmiselt oluline, et meil oleksid siduvad eesmärgid. nagu juba öeldud, äh, vabatahtlikkuse põhimõtte alusel tegutsemine ongi meid praeguse olukorrani viinud kui me oleksime tahtnud seda kahekümne protsendist eesmärki saavutada, kui me oleksime juba sellel teel, siis ei oleks viga, aga paraku me ei ole sellel teel, seega on kohustus, on oluline, et me tegutseme praegu. kui me tahame energiatõhusust saavutada, tõesti parandada kahekümne protsendi võrra, eh, siis meil on vaja siduvaid eesmärke siduvad eesmärgid motiveerivad äh, inimesi, nad panevad inimesi neid eesmärke saavutama, me ei saa lihtsalt jääda lootma hea tahte peale. praegu on meil vaja poliitilist tahet. seda tuleb kasutada selleks, et paika panna just nimelt see kahekümne protsendile siduv eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend. samuti äh, on vaja luua äh, ligemale miljon uut töökohta. me peame looma töökohti igas sektoris, kus vähegi võimalik antud hetkel on Euroopa Liidu majanduspoliitika selline, mis töökohtade loomise vallas ei toimi. meil on vaja äh, ühtset poliitikat energiatõhususe vallas. Äh, ma loodan, et mitte üksnes selles sektoris, vaid ka ehitussektoris me suudame midagi saavutada ja tõesti koordineeritult äh, kriisile reageerida. aitäh. aitäh ja viimasena saab fraktsioonide nimel sõna härra Paška EFT fraktsiooni nimel. kaks ja pool minutit. aitäh, president, volinik, daamid ja härrad energiatõhususe tegevuskava läbivaatamine on väga oluline, kui me tahame saavutada eesmärki Äh, vähendada kasvuhoonegaase aastaks kaks tuhat kakskümmend. kogu äh, lähenemine tugineb äh, sellele mõttele, et energiat tuleks kasutada tõhusamalt ja ratsionaalsemalt mitmetes sektorites. see tähendab, et meil tuleb rakendada tõhusaid meetmeid. Neid meetmeid rakendades võime me energiat säästa, vähendada energiakulusid, keskkonnasaastust välja pakutud meetmed on aga kirjeldamist leidnud üsna üldiselt. minu arvates on hea, et Euroopa Liit on praegu koostamas nimekirja nendest meetmetest, mis võimaldaksid meil siis järk-järgult energiatõhusust parandada arvestades Euroopa Liidu eesmärke, tuleks meil kasvuhoonegaase vähendada kakskümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend. mina usun, et kõige tõhusam oleks, kui me vaataksime neid meetmeid, mida me juba oleme ellu rakendanud ja millise hinnaga me oleme saavutanud nende meetmete tõhususe ma ei tee ettepanekut loobuda energiatõhususe eesmärkidest energia tootmise ja ülekande vallas. aga arvestades väga pikki planeerimis- ja tootmisaegu ning tohutuid kulutusi, mis sellega kaasas käivad, ma ei usu, et me suudame aastaks kaks tuhat kakskümmend eriti muuta midagi. seetõttu ma usungi, et Euroopa Komisjon peaks asjale lähenema selektiivselt Äh, hoolitsemaks selle eest, et me tõesti saaksime meetmeid ellu rakendada, rakendada ellu selliseid meetmeid, mis äh, suudaksid mõjutada ka teisi sektoreid äh, üsna palju tegelikult on juba ära suudetud teha igasuguste kütteseadmete, sõidukite, aparaatide valdkonnas. me peaksime tarbijaid üles kutsuma äh, kasutama selliseid tooteid, mis vajavad vähem energiat. me peame selles valdkonnas kasutusele võtma uusi stiimuleid, see on minu arvates äh, ainus viis, kuidas me saame saavutada suuremat energiatõhusust. suur, suur aitäh ja nüüd härra Karinš kaheks minutiks, palun president, volinik, lugupeetud kolleegid, mul on üks küsimus. kes teab, kui palju naftat ja gaasi me Euroopasse sisse toome? kes teab, kui palju äh, ressursse me Euroopas kaevandame? vastus on järgmine meil tegelikult ei ole neid ressursse Euroopas eriti palju, aga me toome sisse tohutul hulgal gaasi ja naftat nii Lähis-Idast kui ka Venemaalt. sõltuvus äh, impordist äh, aina kasvab. üha äh, raskem on sisse seada suhteid kolmandate riikidega, kallid kolleegid, mõtelgem hetkeks mida tähendab nafta ja gaasi import, mida see tähendab meie kodanike jaoks? see tähendab seda, et me äh, äh, viime välja oma Euroopa raha nendesse kolmandatesse riikidesse. meie viime sinna oma raha ja toome sisse gaasi ja naha. mida me teame tulevikust? me teame, et tulevikus nafta ja gaasi hinnad tõusevad sellepärast et need äh, ressursid muutuvad haruldasemaks ning see tähendab seda, et tulevikus, kui me oma käitumist ja tarbimist ei muuda, siis me äh, viime üha rohkem oma raha Euroopa Liidu piiridest välja kolmandatesse riikidesse. lugupeetud kolleegid, on üks väga lihtne viis, kuidas me saaksime lõpetada sellise massiivse raha ekspordi. see tee on väga lihtne. me peame olema energiatõhusad, me peame energiat säästma. energiat säästes saame me raha, mida me saame investeerida mitte kolmandatesse riikidesse, vaid omaenda majandustesse. seetõttu ma kutsun meid kõiki üles toetama härra Bensoni raportit, mis puudutab energiatõhusust, sellepärast et see on tõeline viis, kuidas me saame omaenda rahvamajandusi aidata, aitäh! suur tänu, järgmisena kolleeg Ulfskog. üks minut Jag vill också börja med att tacka herr Bentsen slut... suur tänu, president. minagi sooviksin alustuseks tänada härra Bensonit. ta toob välja väga selged järeldused oma raportis, meil on tarvis siduvaid energiatõhususe eesmärke ja võimalikult kiiresti see on vajalik nii sotsiaalsetel kui ka keskkondlikel, keskkonnapõhjustel ning ka selleks, et luua uusi töökohti. me kuulsime siin erinevusi er,, erinevustest säästmise ja tõhususe vahel. meil on tarvis tagada, et meie energiaressursse kasutataks tõhusalt et näiteks soe ei kaoks kuhugi külma õhku. me peame tegutsema võimalikult taibukalt. kuidas mõõta energia tarbimist? kõikides teistes valdkondades, kus meil on ühtsed eesmärgid nii rahvusvahelisel kui, kui, või Euroopa tasandil, peame me kõigepealt paika panema ühtse mõõtmissüsteemi. praegusel hetkel leiavad aset vastavad uuringud selle kohta, mis juhtub siis, kui meil ei ole siduvaid eesmärke, me peame toetama seda raportit. suur tänu, kolleegid, palun pidage kinni endale eraldatud kõneajast. järgmisena härra Hatsimarkakis, kaks minutit. president, volinik, energiatõhusus on alati, seda on alati peegeldatud kui ühte kõige suuremat ressurssi ning sellel ei ole mingisugust seost ideoloogiaga. ainuke äh, erimeelsusi tekitav äh, küsimus on eesmärkide siduv iseloom. härra volinik ütles, et ta külastab liikmesriike ja loodetavasti veenab neid tegutsema vabatahtlikkuse alusel. loodetavasti, kui me näeme, et kahe tuhande kahekümnenda eesmärke ei täideta, saab meie lähenemine olema jõulisem. mina aga sooviksin keskenduda äh, regionaalfondide rollile, ka volinik mainis neid. regionaal- ja ühtekuuluvusfondid Euroopa Liidus on fantastilised instrumendid, mida me pole senini veel suutnud kasutada energiatõhususe alal saame me tõesti lõpuks luua mingisugust Euroopa lisaväärtust, saavutades suurem energiatõhusus, mida me ennem pole suutnud. mina tegelen praegu komisjoni eelarve täitmise kinnitamisega ja sealt selgub väga hästi, kui palju on minevikus raha raisatud. seetõttu tuleb veel kord rõhutada seda, et neid fonde tuleb kasutada korrektselt, saavutamaks suurem energiatõhusus. ma tahaksin aga siin hoiatada hiljuti äh, ka uute äh, lambipirnide puhul täheldatud äh, nõiajahi eest. inimesed kardavad selliseid uusi tooteid, meil on tarvis läheneda globaalselt, siis inimesed ka usaldavad meid. suur tänu, härra Aichut, kaks minutit. suur tänu, president, alustuseks tahaksin ma tänada härra Bensonit tema raporti eest. ma arvan, et ta toob välja väga hästi äh, vaja, selle, mida meil on vaja teha. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaks Euroopa Liit olema vähendanud oma see kasvuhoonegaaside heitmeid kaheksakümne, üheksakümne protsendi võrra. see on tohutult suur hulk, kust me saaksime, mis läbi me saaksime seda saavuta-, saavutada. me peaksime seda eelkõige energiatõhususe kaudu, see on kõige odavam me ei saa ju lubada, et Euroopa Liit kukuks läbi oma energiatõhususe eesmärkide täitmisel. härra volinik rääkis siin er-, energiakasutuse vähendamisest ja taastuvenergia allikatest, aga ka energiatõhususe valdkonnas saame me ära teha nii mõndagi, näiteks ehitised, mis moodustavad üle neljakümne protsendi energia tarbimisest üle üheksakümne protsendi olemasolevate ehitiste puhul peame me tõhustama energiatarbimist. Euroopa Liidus renoveeritakse praegu ühte koma nelja protsenti ehitistest. sellise tempoga suudame me oma eesmärgid täita kuuekümne aasta pärast, ehk siis kahe tuhande viiekümnendal aastal me oma eesmärke täitnud ei ole, pigem kahe tuhande kuuekümnendal aastal. see on Äh, energiatõhusus on üks meie äh, Euroopa energiaehitiste direktiivi, ehitiste algatuste üks äh, peamisi toetavaid argumente. ka inimesed saavad säästa suuri rahasummasid tänu sellele ja seda argumenti piisavalt ei kasutata. inimesed, kes tasuvad meie energia eest, neil peaks olema võimalus ka säästa. suur tänu. suur tänu, härra Ziobro, üks minut. suur aitäh, härra president kahe tuhande üheksanda aasta septembris oleme me välja vahetanud vanu elektripirne säästupirnide vastu Euroopas ja seda tehti vaatamata sellele, et niisuguse prots-, niisugune protsess üsna lühikese aja jooksul läheb üsna kalliks maksma ja selle maksab kinni tarbija ma ei tea, kas komisjonil on mingisuguseid äh, andmeid selle kohta, aga minu meelest äh, põhiandmed pärinesid neil eelkõige uute, äh, uute elektripirnide tootjatelt. ma kardan, et me ei võta piisavalt arvesse liikmesriikide arenguerinevusi, kui on vaja mingeid ühtseid suuniseid täita suur tänu ja nüüd Jackie Enna. meie ees on suur väljakutse, me tahame äh, pääseda energiasõltuvusest, importenergiasõltuvusest ja seetõttu on vaja uusi energiaprojekte äh, äh, rahastada, et taaselustada kogu meie territoorium. samuti on väga oluline, et Mm, Euroopa Liidu eesmärgid ja liikmesriikide eesmärgid energiatõhususe saavutamisel ja renoveerimis, hoonete renoveerimisel keskenduksid eelkõige kõige vaesemale elanikkonna kihile. see skandaalne olukord, kus kõige vaesemad maksavad kõige suuremaid energiaarveid, tuleb lõpetada. tõeline energiatõhususe poliitika peab samuti võimaldama müüa energiat äh, madalama hinnaga metroole, äh, rongidele, enne, nagu Prantsusmaal, enne kui äh, energiadirektiivid selle ära keelasid. Mi-, me soovime ühtset energia äh, Äh, süsteemi, aga me peame arvestama ka sellega, et energia ei ole mingisugune äh, produkt, mida saab äh, tagaraks koguda. nüüd samuti on oluline, et samuti on olulised Euroopa Liidu energeetikatööstuse algatused, et energiatõhusust tõsta. suur tänu, kolleeg Martin Kevitš president, volinik, mina nõustun raportööriga. me peame palju rohkem rõhutama arukate energiavõrkude tähtsust, rohkem tuleb kasutusele võtta taastuvenergiat ning tuleb tähelepanu pöörata ka energia soe koostootmisele. me peame jõudma sellise olukorrani, et iga kodanik tunneks vastutust energiasäästu eest. me peame ka teadma, kuidas vett kokku hoida ja nii edasi. kõige selle jaoks on väga tähtis uute infrastruktuuride ehitamine, mis on energiatõhusad, säästlikud. Needsamad teemad jäävad Ungari eesistumise ajal prioriteetseteks, aga ka Poola, kui ta hakkab Euroopa Liidu eesistujaks, kavatseb nende teemadega sügavuti minna, arutada läbi kõik seadusandlikud ja mitteseadusandlikud mõõtmed ja meetmed, et tõhustada energiakasutust. Cancunis ei saavutatud konsensust, seetõttu peaksime mõtlema, kas meie prognoosid üldse on usaldusväärsed ja kas e-, erinevate energiaallikate kombineerimine Euroopas on piisavalt usaldusväärne? energiapoliitikas tundub transport olevat üks kõige olulisemaid valdkondi, kus on võimalik säästu saavutada Äh, ja vähetähtis pole ka energiavaesuse vähetam-, äh, energiavaesuse kaotamine, mis on seotud ka meie tarbijate harjumuste muutmisega. tänan. suur tänu. kolleeg De Angelis. suur tänu Bent Bensoni raportis on vähemalt neli tõeliselt positiivset elementi, kõigepealt on öeldud, et energiatõhususe tõstmine ongi kõige ökonoomsem viis vähendada kliimamuutusi, heit-, CO2 heiteid. selles valdkondas on võimalik ka töökohti luua, majanduskasvu üldiselt toetada ja samuti on olulised ettepanekud tehtud energiatõhususe saavutamise finantsvahendite kohta ning räägitud hoonete renoveerimisest. raportis on räägitud kindlatest eesmärkidest ning on öeldud ka, et oluline oleks sõlmida vastav leping mis aitab töökohti luua, alandada elektriarveid. kui me tõesti enam niisama suusoojaks ei räägi, aga meil on siduvad eesmärgid, siis ei saa, eh, siis oleks see kindlasti kõigile julgust sisendav. suur tänu, ütleb president härra Panajotov on järgmine kõneleja, palun. suur tänu, president, volinik, kolleegid. energiatõhusus on Euroopa Liidu üks olulisemaid ülesandeid, sest Euroopa Liit soovib saada madala süsinikusisaldusega konkurentsivõimeliseks majanduspiirkonnaks homme hääletatakse energiatõhususe kava, mis saadab nõukogule ja komisjonile jõulise signaali vajaduse kohta kiirelt tegutseda. mina kutsun kõigepealt komisjoni üles põhjalikult analüüsima olemasolevaid õigusakte vastavas valdkonnas, hoonete renoveerimise osas, ehitusstandardite tõstmise vajaduse osas. infrastruktuur, kaasaegne tehnoloogia, ökonoomsed sõidukid on kõik olulised elemendid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastuvõetavas komisjoni energiakavas. energiatõhususel on oma koht energiakavas. sellel on ja eelkõige peab see kasu tooma kodanikele. aitäh! proua Figueiredo, üks minut, palun. aitäh, president tõepoolest on tore kiita heaks energiatõhususe tegevuskava, aga me peame hindama ka kahe tuhande kuuenda aasta tegevus kava tulemusi ja ellu viima tõesti neid poliitikaid, mis meile aitab saavutada konkreetseid eesmärke ning mitmekesistada energiatõhususe saavutamist Euroopas. kriisi kasutamine ettekäändena on äh, lubamatu. Äh, see ei tohiks meid takistada kahe tuhande protsendise ees, kahekümne protsendise eesmärgi saavutamist aastast kaks tuhat kakskümmend samuti äh, peame me tegelema energiavaesuse probleemiga. mõnede riikide kogemus ja see, mida USA-s ja Hiinas on tehtud, näitab, et meil tuleb kulutada raha selleks, et parandada hoonete energiatõhusust, sotsiaalmajade energiatõhusust, transpordi ja tööstuse energiatõhusust. me peame selleks eelarves ka raha ette nägema, et me saaksime liikmesriigi aidata, et me saaksime aidata neid perekondi, kes on kõige raskemas olukorras. energiatõhusus loob ka töökohti, vähendab vaesust ning on äh, üldine progressiivne faktor ühiskonna arengus, nii et, et liikuge selles suunas, aitäh! Äh, suur aitäh, proua Figueiredo! ja järgmisena saab sõna härra Seeber. aitäh, president, volinik, te visandasite suurepärase kava ning härra Benson oma raportiga parandas seda veelgi. meil on vaja Äh, saavutada majanduskasvu viisil, mis ei suurendaks meie energiatarbimist. meil on need kaks asja vaja üksteisest lahutada. meil on vaja rohkem energiatõhusaid tooteid, meil on vaja rohkem energiatõhusaid majandusmeetmeid. seega meil on vaja majanduskasvu, aga meil on vaja ka väiksemaid energia, elektriarveid, meil on vaja leida innovatiivset lähenemist me peame kasutusele võtma õiged poliitilised stiimulid ma arvan, et nendes riikides, kus kõige pikemas perspektiivis on olnud, e, oldud edukad, on just need riigid, kus on ressursse kõige paremini kasutatud. meil Euroopas on väga kõrged elustardardid ja me seisame silmitsi väga suurte väljakutsetega. me tahame saavutada need eesmärgid, mis me oleme kliimamuutuste vallas seadnud, nii et, et meil on vaja tegutseda samuti tahaksime me vähendada oma sõltuvust imporditavast energiast. kui meil on Äh, väiksemad energiaarved, siis on äh, olemas rohkem raha, mida saab äh, kuulutada turgudele ja see parandaks pikemas perspektiivis meie majanduskasvu. Te mainisite, et need eesmärgid ei ole siduvad, minu arvates on see õige lähenemine ärgem äh, laskugem definitsioonidesse ja mõõtmise raskustesse, kõige olulisem siin on et see, et me oleme õigel kursil, et komisjon on äh, aru äh, saanud, et praegu on eesmärgid mittesiduvad, aga me ei peaks sellepärast oma ambitsioone vähendama ma ei usu, et äh, siduvad eesmärgid on õige viis edasi liikuda. meie fraktsioon lükkaks sellise lähenemise tagasi. järgmisena saab sõna härra Svoboda. kõigepealt tahaksin ma tänada härra Bensonit suurepärase raporti eest. üks sisuline märkus, volinik Teil on väga pikaajalised kogemused regionaalpoliitika vallas, Saksamaa liiduvaade osas. mina olen ka sellega tegelenud. me tahame sea-, saavutada neid eesmärke, mida me oleme seadnud ja selleks tuleb veenda Euroopa regioone ja kohalikke omavalitsusi ka selles töös osalema, näiteks renoveerimispoliitikas, transpordipoliitikas, võitluses energiavaesusega kõik need on küsimused, millega tegeldakse just nimelt kohalikul ja regionaalsel tasandil, mitte riiklikul tasandil. see loob meile suurepärase võimaluse saavutada ka regionaalsete võimuorganite toetust Euroopa poliitikate elluviimisel energeetika vallas. see on väga oluline aspekt võib-olla võiksite mõelda sellele, kuidas seda kasutada selleks, et Euroopa kodanikele lähemale jõuda, jõuda lähemale läbi regionaalsete ja kohalike võimuorganite see aitaks meil ju ka meie eesmärke paremini saavutada, aitäh. aitäh ja nüüd proua Carvalho. kaks minutit, palun. suur aitäh. president, volinik, energiatõhusus on äärmiselt oluline selleks, et parandada varustuskindlust, õhukvaliteeti, vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ning suurendada Euroopa ühiskonna konkurentsivõimet. energiatõhusus tähendab seda, et me teeme rohkem vähemate vahenditega. see raport eh, toob välja väga ambitsioonika nägemuse energiatõhususest siin mainitakse positiivseid stiimuleid, individuaalseid eesmärke. väga olulisi elemente on mainitud seoses energia äh, infrastruktuuri moderniseerimisega, näiteks on räägitud intelligentsetest elektrivõrkudest, samuti hoonetest, transpordist, äh, sellest, et äh, teadusuuringute tulemusi kasutatakse ära protsessi kõigis etappides samuti mainitakse raportis seda, kui oluline on äh, teadus- ja arendustegevus, äh, uute energiaallikate otsimine ning mis puudutab rahastamist, siis siin raportis nähakse ette äh, uusi stiimuleid struktuurifondide kasutamiseks energiatõhususe taotlemisel see peaks olema just nimelt äh, pärast aastat kaks tuhat kolmteist Euroopa projektide eesmärgiks ja seetõttu tahaksin ma tänada raportööri härra Bensoni suurepärase töö eest, mida ta on teinud, sellepärast et see tasakaal, mis raportis on saavutatud, on tõesti suurepärane ja ma tõesti palun, et kolleegid hääletaksid selle poolt homme, aitäh! Now... suur tänu, proua Carvalho! järgmisena kolleeg Baltšiitis, üks minut suur tänu, härra president, härra volinik. kuigi energia tõhususega on tegeletud mitmetes õigusaktides, on tulemus ikkagi sama. teadlased ütlevad, et me ei saavuta isegi poolt sellest kahekümne protsendi eesmärgist, seetõttu on tarvis liikmesriikide poolt rakendada uusi meetmeid ma arvan, et energiatõhususe tegevuskava peaks võtma arvesse ka asjaolu, et liikmesriigid ei ole ellu rakendanud piisavalt meetmeid energia tarnekindluse ja en-, ja energia säästmise valdkondades. tuleb jälgida tegevust energiatõhususe valdkonnas, muidu ei kasuta me ära kogu oma potentsiaali, suur tänu! suur tänu, järgmisena härra Van Nistelrooy! suur tänu, härra president, härra volinik. see raport on suurepärane. tänu sellele saame me eh, üritada saavutada oma keskkonnaeesmärke CO2 heitmete vähendamise läbi ning suurendada oma konkurentsivõimet uute tehnoloogiate kaudu, ehk siis me parandame keskkonna olukorda ja säästame raha. ma arvan, et me peaksime tõesti selle tegevuskava täielikult jälle rakendama. kolm märkust, kõigepealt liikmesriikide tegevuskavad, ma arvan, et on oluline, et komisjon kriitiliselt need plaanid üle vaataks. komisjon ütleb, et peaks, me peaks töötama kahes faasis, kõigepealt konsultatsioonifaas, kus avaldatakse natukene võib-olla ka survet ning teine faas oleks tõeline surve avaldamise faas mul on teile küsimus, härra volinik. kas teil on olemas vajalikud instrumendid juhuks, kui te peate survet avaldama, saab see surve olema ka tõhus? ma oleksin tänulik, kui te sellele küsimusele vastaksite kas praegu või üsna varsti. teine märkus puudutab regionaalpoliitikat, sellest rääkis ka härra Svoboda. Neid fonde kasutades saame me saavutada oluliselt rohkem kui praegu suurem osa riike ei kasuta nende fondide rahasid energiatõhususe suurendamiseks. me oleme esitanud muudatusettepanekuid selles valdkonnas, muudatus kaheksakümmend üks selgitab teksti. me ei räägi siin rahastamise suurendamisest, vaid selle tagamisest, et olemasolevad rahad kasutatakse ära tõhusalt. kolmas punkt puudutab jällegi seda, mida mainis ka härra Svoboda me peame tagama, et koha, inimesed, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted oleks rohkem kaasatud, me peame rohkem kaasama et-, äh, tööstust. minu kodumaal oleme me juba teinud lepingu tööstustega ja seeläbi oleme me saavutanud kaheprotsendilise aastase energiasäästu. see on, see on üsna palju, suur tänu! suur tänu ja nüüd proua Tsikau suur tänu, president, härra volinik. üle saja miljoni Euroopa inimese elavad energiavaesuses, seetõttu on meil tarvis poliitikaid säästmaks energiaid, energiat. sotsiaalelamupoliitika eh, eh, on oluline kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on ainult väike protsent ehitistest uusehitised, seetõttu me peame parandama energia, ehitiste energiatõhusust. ja kasutama oma ressursse paremini. seega meil on tarvis innovatiivseid rahatamis, rahastamisskeeme ning maksusoodustusi, stimuleerimaks energiatõhususe edendamist. härra volinik, hiljuti toimus Euroopa Parlamendis pidulik üritus selle programmi viienda aastapäeva tähistamiseks, kahjuks kohalike omavalitsuste nelisada esindajat ütlesid, et kohalikul tasandil inimesed ei ole teadlikudki nendest võimalustest ja sellest, et liikmesriigid peaksid regionaalfondide rahadest neli protsenti kulutama en-, ehitiste energiatõhususele. kokkuvõtteks, härra volinik, ma palun, et te kasutaksite vahearuannet selleks, et energiatõhususele eraldataks rohkem raha ning Euroopa regionaalarengufondidest kasutatakse äh, tulevastes finantsperspektiivides äh, vähemalt viisteist protsenti energiatõhususe parandamiseks. suur tänu! suur tänu, kolleeg Kantšan! härra volinik, minagi tänaksin raportööri härra Bensonit suurepärase töö eest. president avas tänaõhtuse istungi ja ma nõustun temaga, öeldes, et tänane arutelu on teatud mõttes akadeemiline. see kahekümne protsendi eesmärk äh, on selline, et me tegelikult ei tea, millest me siin räägime, meil ei ole loodud tõelist keskkonda energia säästmiseks. selline lähenemine peab lõppema. me peame liikuma innovatsiooni ja uute tehnoloogiate suunas. ja meie lähenemine peab olema kahene. esiteks, ehitiste energiatõhusus. eri-, ja eriti transpordi energiatõhusus. kui tohib tooksin ma siin välja olulise asjaolu, et nende eesmärkide jaoks eraldatud rahasummad on, peavad suurenema, me peame säästmiseks ka kõigepealt kulutama. härra Barroso täna varem ütles, et eurovõlakirju ei tule. samas ütles ta, et on olemas teisi rahastamisinstrumente. härra volinik. hiljuti võtsime me siin vastu raporti, millega luuakse fond, kuhu kogutakse majandustaastamise kavadest ülejäänud raha ja see raha kulutatakse energiatõhususe jaoks. see fond ei saa olema väga suur, kuid see, see on vähemalt sümboolne põhimõtteline fond. samuti peame me meelitama ligi erakapitali AEP raames. me peame ära kasutama regionaal- ja ühtekuuluvusfonde, see raha ei saa olema kingitus, vaid see on laen projektide algatamiseks. ja seeläbi saavad inimesed ka aru, et me võtame energiatõhususe küsimust tõsiselt. seeläbi saame me lahti ka paljudest tabudest. suur tänu, järgmisena härra Perillo. Signor commissario, onorevoli colleghi, la revisione del piano d'azione suur tänu, härra president härra volinik, kolleegid, energiatõhususe tegevuskava peab olema kõikehõlmav, kuhu on kaasatud kõik äh, olemasolevad Euroopa strateegilised lähenemised. energiatõhusus on kriitilise tähtsusega, sest see aitab kaasa kahe tuhande kahekümnenda aasta heitmete vähendamise eesmärgi täitmisele samuti peame me võimaldama Euroopa Liidul säästa raha ja energiat rohkem, kui ta senini on seda suutnud. ehitiste energiatõhusus on väga oluline aspekt ning sellega peame me tegelema ka Euroopa tasemel. meie ettevõtted peavad samuti tegutsema energiatõhusamalt oma tootmisprotsessis ja oma tootevalikus siduvad eesmärgid on väga tähtsad, ilma nendeta ei saa me saavutada oma amb-, ambitsioonikaid eesmärke, suur tänu! suur tänu, proua Podimata, üks minut. suur tänu, president, härra volinik, mina keskenduksin ühele aspektile, siduvatele energiatõhususe eesmärkidele Euroopa majanduses. rasketel majanduslikel aegadel mitmetes liikmesriikides, kus liikmesriigid üritavad leida stiimuleid majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, võimaldavad siduvad eesmärgid luua õiget keskkonda konkurentsivõime suurendamiseks Euroopa ettevõtete tarvis. eriti pean ma siin silmas VKE-sid. me peame õhutama neid energiat tõhusamalt kasutama. meil peavad olema paigas stiimulid äh, nende jaoks, seeläbi saame me kõige rohkem lisandväärtust ja loome ka uusi töökohti. samuti saavad majapidamised, ettevõtted ja avalik sektor ka majanduslikku kasu, kuna nende energia, elektriarved on väiksemad. ma tahaksin tervitada raportööri hea töö eest ning kutsun komisjoni üles pensioni eesmä-, äh, järeldusi ellu rakendama, mis läbi saame kriisist paremini välja tulla. suur tänu! nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni juurde. loomulikult ma ei saa sõna anda kõigile, kes seda on soovinud, sest meil on selleks arutelu osaks ainult viis minutit esimene kõneleja, palun. härra president, härra volinik, ilmselgelt on energiatõhi-, tõhusus kriitilise tähtsusega. meil on tarvis oma väheseid ressursse ökonoomselt kasutada. tegemist on suure väljakutsega. meil on tarvis piisavalt infot eesmärkide paikapanemiseks ning samuti peame me jääma nii ühiskondlikult kui üksikisiku tasandil realistlikuks. meetmed peavad olema ka äh, kinnisvaraomanikele äh, taskukohased ja kodanikud peavad meie tegevust ka mõistma. samuti peavad need meetmed meie inimestele olema majanduslikult kasulikud. Mm, see aga siit raportist praegu puudub. suur tänu. suur tänu, et te pidasite kinni oma kõneajast järgmine. härra Arsenis, Cancuni läbirääkimised olid kliimamuutuse valdkonnas edukad, aga riigid nagu Hiina näiteks ei oota ära Cancuni tulemusi. Nad võtavad vastu meetmeid Kopenhaageni läbi, läbikukkunud läbirääkimiste põhjal kui me ei suuda tegutseda energiatõhususe valdkonnas, kaotame me kahekordselt. kõigepealt meie majapidamised, tööstus ja teenusepakkujad kannavad liigseid kulusid ning teiseks äh, ei suuda me muuta oma Euroopa majandust roheliseks. seega kui me ei suuda konkurentsivõimelt, praegu Hiinale juba vastu astuda, siis kuidas me suudame vastu astuda rohelisele Hiinale? niisiis, me peame andma endast kõik, saavutamaks kakskümmend kakskümmend eesmärgid. suur tänu. proua Alfano on järgmine kõneleja. suur tänu, president, meie energiatõhususe poliitika ei aita meil kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke saavutada, kui me siduvaid eesmärke endale ei sea. kümme protsenti ei ole piisav, kui energiate kasutamine, tarbimine eh, tõuseb, siis peab ka rohkem taastuvenergiat eh, kasutusele võtma, meie sihtmärgid, mis on aastaid tagasi vastu võetud, on liiga madalad mida me peame tegema? peame vaatlema, milline on liikmesriikide soov kaasa lüüa, aga Euroopa Liidul peab olema selge siht äh, eesmärkide saavutamiseks, me peame ka seisma selle eest, et maailmas toodetaks puhtamat energiat. tegin muudatusettepaneku, äh, milles kutsuti üles energiatõhususe algatusega välja tulema. tegin selle ettepaneku komisjonile. suur tänu ja järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra president. energiatõhusus on meie tulevase majanduse märksõnaks. me peame küsima liikmesriikidelt, kuidas nemad saavad tõhustada energiakasutust, nõudma ka kodanikelt säästlikumat energiakasutust nii kodudest kui tööl. parem energiatõhusus tähendab kokkuhoidu ressurssides, keskkonnasäästlikkust, seetõttu on vaja ühtset Euroopa Liidu energiaturgu ja äh, oluline on kodanikud enda poole võita, samuti ametiasutused selleks, et äh, säästa energiat, mis tõstaks ka meie elukvaliteeti üldiselt. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, ütleb härra Segedi meie arvates on kogu kliimamuutuste problemaatika seotud inimtegevusega energiatõhusus on loomulikult teretulnud tegelikult raisatakse hoonetest tarbitavast energiast peaaegu nelikümmend protsenti. me peame olemasolevaid hooneid renoveerima rohkem, ehitama säästlikke hooneid, vähendama ka eh, energia tarbimist transpordis. kindlasti on oluline toetada vastavaid teadusuuringuid härra Basses, proua Bassescu. suur tänu. ma tahaksin toonitada siin asjaolu, et energia kokkuhoid on tähtis, sest see toob mitte ainult majanduskasu, vaid sotsiaalseid hüvesid, ta aitab luua uusi töökohti aastaks kaks tuhat kakskümmend. ma usun, et uute tehnoloogiate väljatöötamine ning nende turustamine on meie kohustus. Euroopa energeetikaettevõtted peavad konkurentsivõimeks jääma nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat, seetõttu on oluline analüüsida, mõõta energiatarbimist Te. tervitan Euroopa Komisjoni töid nimelt ühtse elektrivõrgustiku välja, võrg, võrgu väljatöötamise osas. samuti tuleks ka infrastruktuuriprojektidele rohkem tähelepanu pöörata. suur tänu. Prostailer, suur tänu aitäh härra Bensonile, kes nimetas avasõnas ka ehitusmaterjalide tööstust, ehitussektorit, ka minu hari-, minu äh, raportis käsitleti seda teemat, ma kiirelt räägin kahest teemast, härra Svoboda rääkis kohalike omavalitsuste tähtsusest, tahaksin teie tähelepanu juhtida selle teema delikaatsusele, muide eelarvekärbetega seoses kannatavad Suurbritannias eelkõige kohalikud omavalitsused. seetõttu peame hästi läbi mõtlema, mis me teeme raportis räägitakse ka arukatest äh, mõõtmisseadmetest. kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks tuleb ühtsed standardid paika panna, aga ma ei tea, kas me suudame seda saavutada. tundub, et nõukogus ei ole kedagi siin, kes oskaks selle kohta midagi öelda. ja samuti tahan äh, toonitada, et väga tähtis küsimus on energiavaesus. tänan. suur tänu nüüd olemegi vaba mikrofoni vooruga lõpule jõudnud, mul on veel mõned nimed siin nimekirjas, aga ma tahaksin anda sõnajärje üle volinikule. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. härra Soboda ütleb, et kavade ellurakendamine toimub kohalikul ja regiooni tasandil, see on tõsi. liikmesriikides on meil olulisi ja üsna häid kogemusi hoonete renoveerimisel. aga kindlasti tuleks selles valdkonnas kaasata erainvesteeringuid, me peame läbi vaatama regionaalsed programmid, vaatama, kuidas neid saaks äh, oma eesmärkide nimel ära kasutada. ma ei ole kindel, kas ähm, komisjon saaks rahastada kuidagi midagi, aga Regionaalarengu Fondi võiks kindlasti palju laiemalt ära kasutada. et äh, näiteks avaliku sektori hooneid renoveerida. järgmise rahastamisperioodi jooksul tuleks seda kindlasti kaaluda aga intressimäärad, kas me soovime madalamaid intressimääru nendele laenudele, mis antakse renoveerimistöödeks? kui näiteks laenu annavad riigipangad. energiatõhusus aitab raha kokku hoida, see on kindel, aga seda ei saavutada üleöö. kui me vaatame olukorda kogu Euroopas, siis on näha, et äh, vajadus renoveerimise järele, parema isolatsiooni järele on erinev, aga me võiksime saavutada optimaalse energiakasutuse kindlasti kolmekümne kuni kuuekümne protsendi ulatuses äh, hoonetest. järgmise neljakümne jooks-, neljakümne aasta jooksul väheneksid seetõttu meie kulutused energiale ja me saaksime oma in-, investeeringud tasa teenida. minu põlvkond on takerdunud võlgadesse, aga nüüd peame me nägema investeerimisvõimalusi tulevikku, nii et meie lapsed saaksid madalamatest elektriarvetest kasu ma olen valmis sellele kaasa aitama ja ma loodan teie toetusele. energiatõhusus peaks ka eelarves olema tähtsal kohal. aga loomulikult meil, meie vahendid ei ole piiramatud, seega me peame väga täpselt paika panema oma prioriteedid ja seda tuleb arutada eelarve koostamise käigus. nüüd kolleegid. kaks parlamendisaadikut rääkisid, et põhimõtted on meil kõik selged. aga mina ei ole päris nõus. mul on minu ees siin nõukogu viimased või ülemkogu viimased järeldused käesoleva aasta märtsist ja seal öeldakse, et soovitakse saavutada kahekümne protsendiline energiatõhusus see ei ole jätkusuutlik eesmärk. ma ei tea, ma jääksin küll kahekümne protsendi juurde, aga märtsis soovis äh, nõukogu küll vähendada neid prognoose või neid eesmärke. ma saan isegi ühele uurimusele siin viidata, kus äh, on kolm erinevat stsenaariumi te tahate iga, Itaalias on omad arvud, mille järgi vaadeldakse kahekümneprotsendilist äh, vähenemist ja äh, kahekümneprotsendiline eesmärk sõltub äh, nendest alusväärtustest neli koma kuus miljonit tonni CO2 heitmeid on Luksemburgis ja por-, ja prognoos on neli koma viis. Portugal kahekümne kahe kaheksa, kahekümne kaheksalt protsendilt kolmekümnele protsendile, siis jälle kahekümne nelja protsendini, ma ei tea. me peame rääkima prognoosidest, aga see on väga tähtis küsimus ja see tuleb läbi vaadata iga liikmesriigi puhul eraldi. mitmed kõnelejad rääkisid siduvatest eesmärkidest, ma olen optimist, aga samas ka pragmaatik kui me nüüd igale liikmesriigile seame seovad, seame siduvad eesmärgid, siis ähm, kodanikud lükkavad selle tagasi. ja lõpptulemus on null. seetõttu on vaja kahetepilist lähenemist. liikmesriigid tuleb kõigepealt enda poole võita ja mina arvan, et see on äh, realistlikum lähenemine ütleme liikmesriikidele, et teie koostate oma, äh, oma riigi energiatõhususe tõstmise plaani, teete seda vabatahtlikkuse alusel, aga kui kahe aasta jooksul ei ole midagi äh, edasi liikunud, siis paneme paika siduvad eesmärgid. ma arvan, et liikmesriigid ei oleks selle vastu. mina tean, millised valitsused teil on, teie teate ka. ja ma arvan, et see olekski kõige parem Euroopa lähenemine niisuguse ühtse eesmärgi saavutamiseks olemata sellest, kas eesmärgid on siduvad või mitte, on vaja igal liikmesriigil oma tegevuskava, kavu. meie muidugi saame kontrollida neid plaane. ja kui me nende plaanide sisuga pole rahul, siis me lihtsalt ei aktsepteeri neid. aga sellega ma täna lõpetaksingi. ootan meie järgmisi kohtumisi parlamendis, kui mul on juba uued ettepanekud ja me saame neid arutada. But... suur aitäh, volinik, ja nüüd juba sellisel hilisel kellaajal annan viimasena äh, sõna raportöörile härra Bensonile aitäh, president, volinik, daamid ja härrad ma tahaksin tänada kõiki, kes selles elavas arutelus osalesid. ma arvan, et kui kodanikud oleksid seda kuulanud, siis äh, paljudel oleks neist jäänud mulje, et meie äh, seas valitsevad suured lahkarvamused, aga mõnedes küsimustes oleme me jõudnud ka üksmeelele vähemalt mina arvan niimoodi. üsna palju aruteludest, kes, üsna suur osa arutelust keskendus siduvatele meetmetele. mina oleksin äh, selle poolt, et olemasolevaid õigusakte rakendatakse tõhusalt. samuti tuleb kontrollida, kas seda, neid õigusakte ikkagi jõustatakse. me peame tegutsema aktiivselt hoonete poliitika edendamisel, samuti transpordipoliitika vallas on äärmiselt oluline, et kõik need energiatõhususe meetmed leiavad tulevikus ka piisavat rahastamist. niisiis, loomulikult on veel väga palju vaja ära teha, paljudes valdkondades saab asju veel paremaks muuta. ma ei hakka kordama seda, mida ütles härra Karins Lätist kes äh, ütles, et Euroopa Liit äh, eraldab tohutuid rahasummasid Venemaale ja Lähis-Idale ja et seda raha võiks Euroopas muuks otstarbeks palju paremini ära kasutada Euroopa peaks saama äh, energiatõhususe vallas liidriks, selleks aga on vaja tohutuid investeeringuid. samas sellised investeeringud looksid töökohti uued ettevõtted ning äh, väärtuslikud töökohad VKE-des oleks Euroopa Liidule üsna heaks eeliseks, nii et veel kord tahaksin tänada kõiki toetuse eest, tahaksin tänada Euroopa Komisjoni ning komisjoni vastavaid teenistusi. samuti tahaksin tänada oma fraktsiooni, kõiki teisi, kes toetasid mind selle raporti to-, koostamisel. tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest. mulle tundub, et kõige olulisem ülesanne, mis meie ees on, on hoolitseda selle eest, et Euroopa Parlament saadaks komisjonile selge signaali selle kohta, kuhu meie arvates energiapoliitika tulevikus peab liikuma. aitäh, härra Benson, aitäh, kolleegid, aitäh, volinikud, see arutelu on lõppenud, hääletus on homme, nüüd Läheme edasi